So, ladies and gentlemen, dear colleagues. daamid ja härrad, head kolleegid, jätkame meie koosolekuga ja nüüd on meil kolmeteistkümnes päevakorrapunkt, viimane tänane punkt, protektsionismi ja rahvusvahelise diplomaatia käsitleva uuringu tutvustus, see toimub koos Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoniga ja sooviksin Inta komisjoni liikmeid tervitada, eriti esimeest härra Bert Langet see uurimus äh, paluti Ahvetilt ja Inta komisjonilt eelmise aasta juunis ja kiired arengud selles valdkonnas viimastel kuudel on aset leidnud. lisaks meie ekspert pidi mitmel korral kaasajastama teksti selleks, et äh, uusi sündmusi sisse tuua ja ma tahaksin tervitada meie suurepärast eksperti, proua Kamala Davad, kes on rahvusvahelise kaubandusõiguse riigihangete äh, valdkonna spetsialist muuhulgas, ta on äh, mitmete äh, ülikoolide ähm, äh, tegevusse panustanud ja ilma viivitamata annaksin sõna meie eksperdile ja ja viisteist minutit palun teile, et meil oleks ka veidi aega aruteluks, aga aitäh siia tulemast. aitäh, mul on hea meel siin olla ning äh, rääkida sellest raportist äh, rahvusvahelise kaubanduse küsimuses, kus on väga palju pingeid, väga palju äh, küsimusi ja mul oli väga hea meel süstemaatiliselt seda teemat käsitleda. põhisõnum selles osas on see, et mitmed väljakutsed eh, teise maailmasõja järgses ajastus, mille hulgas mitmed meist oleme kasvanud, millest lähtuvalt me oleme üles kasvanud ja väga paljud on unustanud, miks Euroopa Liit eh, loodi, miks Äh, kaubandus aitab tagada rahu ja stabiilsust. Äh, seda esiteks ja teiseks see, et kaubanduspoliitikat on välispoliitika huvides äh, ära kasutatud ja võtaksin läbi mõned punktid. kõigepealt siis raporti ülevaade, meil on üks peatükk, mis puudutab Doha vooru WTO-s siis USA käitumine, tavapärane ajalooline käitumine, siis Ühendkuningriigi roll ja ka Brexit, see, kuidas Euroopa Liit peab globaliseerimist ära kasutama, et edasi liikuda. ja lõpetuseks Hiina ning vastavad ohud enne geopoliitilisi tagajärgi võtaksin läbi lühidalt need pealkirjad ja loodetavasti on meil simuleeriv arutelu pärast seda. multilateralism kaubanduses, tegemist on WTO puhul eh, tugevaima institutsiooniga, kellel on vaidluste lahenemise eh, süsteem. Doha voorus aga on aset leidnud see, et eh, arengu ja arenevate riikide vahel on tekkinud probleeme, sellepärast et arenguriigid leiavad, et neil on vaja rohkem Äh, järeleandmisi, eriti põllumajanduse osas, ja see on endaga kaasa toonud äh, kaks tuhat üks tohavoorude algusest alates. kui see käivitus, siis oli tegemist rahvusvahelistumisega, ähm, te-, New Yorgi terrorirünnakute järgne aeg ja pärast seda on paljugi tohaga seonduvat jäänud tähelepanuta. institutsionaalsed mehhanismid, äh, ükshaaval me liigume edasi kas kõikide teemadega või üldsegi mitte ning hääletus on konsensusepõhine ning sellest lähtuvalt on vaja kokku leppida kõigis küsimustes ja kahe tuhande ühenda, esimesest aastast ei ole midagi eriti toimunud ja küsimuse alla on seatud see, mida WTO tegelikult teeb ja probleem on selles, et kuna eh, seadusandlik äh, telg on justkui halvatud, siis on teisest küljest olnud vaja tõlgendada mitmeid valdkondi, kus tekstid on aegunud ja nüüd äh, süüdistatakse neid äh, teatud tegevustes, mis on ärritanud äh, näiteks USA-d ja see, mis puudutab isikute nimetamist, siis USA on pannud veto viimastel aastatel äh, iga ametisse nimetamisel, ehk siis meil on kolm isikut puudu ja see ongi veelgi enam koormust tekitanud ja probleemiks on see, et kui ei ole mingisugust apellatsiooniorganit, kes suudab kiiresti te tegutseda, see, siis liikmed tõenäoliselt kasutavad kaubanduskaitsemehhanisme või toimuvad neil mingid muud vaidlused väljaspool WTO-d, ehk siis meil on probleem selles, et USA saab küsimuse alla WTO vastavat üksust. USA on justkui oma toetuse WTO-lt ära võtnud de facto ja see on põhjustanud teiste liikmete otsinguid muutes foorumites piirkondlikud äh, kahepoolsed muud lahendused ja see samuti saab küsimuse alla WTO. mis on see tugev äh, rahvusvaheline organisatsioon, mis on nüüd löögi all ja loomulikult on äh, arenguriikidel samuti probleeme WTO mandaadiga, aga see ei ole nii ohtlik kui USA toetuse kadumine mis puudutab USA rolli, siis jah, me ütleme, et nad on olnud rahvusvahelise äh, areenil ähm, olnud äh, juhtrollis ja tegelikult on ajalooliselt nad olnud üsnagi isoleeritud ja pärast teist maailmasõda leidis aset külm sõda, USA-l oli vaja rahvusvahelist kogukonda ja liitlasi selleks, et kaitsta end äh, Nõukogude Liidu eest. kaheksakümne üheksanda aasta järel ei olnud neil enam neid liitlusi vaja ja sellepärast on USA äh, ülimvõim ja äh, majandus ja sõjalise jõu osas esikohal ja Trump näeb, et nad võivad ignoreerida rahvusvahelist äh, üldsust ja vastavatelt üksustelt oma toetuse ära võtta ilma tagajärgedeta ja seega seda on nad ka teinud WTO puhul ja nüüd on justkui sellised ennetavad sekkumised, kõik, mis USA peab tegema, on takistada uute koalitsioonide moodustamist, mis nende positsiooni ohtu saavad, ehk siis äh, neil ei ole vaja teha enamat, kui lihtsalt takistada nende moodustamist ja mitmed riigid ei äh, tea, mis on USA ambitsioonid äh, peale America First põhimõtte. Nad lihtsalt teavad, et äh, olukord on uus, kuna USA on tagasi tõmmanud äh, mitmetest kahepoolsetest piirkondlikest läbirääkimistest, siis nüüdseks on tekkinud veider kahepoolne arutelu äh, Mehhikoga, Hiinaga, TTIP-ist ja muudest lepingutest on tagasi tõmmatud ja see loob võimu äh, tühjuse ja see on kõige nähtavam just äh, Vaikse ookeani äh, piirkonnas ja see on destabiliseerinud seda olukorda, Hiina on uus mängija sellel areenil ja see on tekitanud muresid ka teiste äh, riikide puhul, eriti Jaapani puhul. USA tagasitõmbamine WTO-st ja oma põhimõtte järgimine panustab äh, rahvusvahelise kogukonna stabiilsusesse ja võib-olla on see just see, mis on USA välispoliitika praegusel hetkel, destabiliseerimine. Ühendkuningriigi visioon järjekordne oht äh, globaliseerumisele reaktsiooniks mitmed leidsid, et äh, olukord ei ole neile meelepärane, aga seda on ära kasutanud äh, populistid Ühendkuningriigis just seoses Brexiti hääletusega. poliitikud on suutnud süüdistada Euroopa Liitu ja globaliseerumist äh, teatud valdkondades, mille puhul äh, on tegelikult avalik poliitika läbi kukkunud, äh, eluasemekriis, meil on mitmeid probleeme, millel ei ole Euroopa Liiduga midagi pistmist, see on siseriiklik äh, teema ja meil on ka äh, juhtide läbikukkumine ja Brexiti hääletus oli šokk ka nendele, kes selle poolt hääletasid ja nüüd oleme olukorras, kus on mitmeid olulisi jooni, mis määratlevad Breit-, Ühendkuningriigi rolli tulevikus ränne ja suveräänsus on teemad, mis loovad erinevaid variante ja, ja, ja muid teemasid, mis ei ole variandid. teatud variandid ei ole kasutatavad, äh, näiteks majandusühenduse äh, vabakaubandusmudel ei ole saadavad, mida siis Ühendkuningriik tõesti soovib. Neil on võimalik äh, saada hea tolliliit Euroopa Liiduga, aga see, nii nagu see Türgi vahel on, ei ole selline formaat toiminud. tegemist on äh, digimajanduse valdkondadega valdavalt, nii et ma ei tea, et kas selline lahendus oleks kummalegi osapoolele väga hea. ning loomulikult üha enam räägitakse sellest, äh, mis on WTO variant ning Ühendkuningriigi jaoks tähendab see nii-öelda jalgratta leiutamist ja mitmed poliitikud on selle idee vastu, et äh, Äh, need tariifid hakkavad kindlasti väliskaubandust esimesest päevast peale tõsiselt mõjutama. ja see on üks variante, mis on avatud, kui me lähtume rändepõhimõtetest ja ei taha Euroopa Kohtu lahendeid arvesse võtta. siin on tõsine probleem Ühendkuningriigi puhul, mis puudutab tulevikuvisiooni ning äh, samme, kuidas selleni jõuda. ning äh, see on väga kurb olukord hetkel. Euroopa Liidu visioon on problemaatiline, Euroopa Liidul on vaja globaliseerumist, on vaja lepinguid, on vaja edasi liikuda, enamus kasvust leiab aset väljaspool Euroopa Liitu, on vaja investeeringuid, häid teenuseid, kaubandust luua, sidemeid, integratsiooni, aga sisetasandil on samuti selline olukord nagu Ühendkuningriigis ja USA-s, mitmetes riikides, kus rahulolematuse pead kergitab ja Euroopa Liit peab leidma lahenduse nende kahe dünaamika vahel ning loomulikult äh, Brexit äh, on majanduslikult olnud äh, kahjulik Euroopa Liidule, on mõjutanud ka võimumänge ning USA on samuti ähm, olukorda mõjutanud. Ühendkuningriigi lahkumine võib võimaldada rohkem tsentraliseeritumat lähenemist ilma äh, Ühendkuningriigi osaluseta, aga samas Euroopa Liit äh, kaotab ikkagi olulise sisendi ning raportis räägime sellest, äh, mis saab dünaamikast ja hääletamisest Euroopa Liidus pärast äh, Ühendkuningriigi lahkumist. Euroopa Liit üritab kasutada ära üleilmastumist ning jõuda uue visioonini, kuidas võiks inimesi aidata, kuidas inimesi enda poole tuua kahepoolsete ja piirkondlike kaubanduslepetega, aga see on keeruline, sest mitmed tavainimesed näevad, et äh, sellest ei ole kasu olnud. Euroopa Liidul on globaliseerimise kohanemise fond ja ka muid mehhanisme selleks, et kompenseerida äh, neid, kes lühiajaliselt kaotavad, aga võib-olla ei ole neid vahendeid piisavalt kasutatud, seda fondi ei ole täielikult äh, kasutusele võetud ning me näeme, et Ühendkuningriik ei ole kunagi midagi sealt taodelnud ja seega on ka kommunikatsiooniprobleem mehhanismide osas, mis Euroopa Liidul on tavakodanikele ja kuidas neid vahendeid kasutada ja ükskõik millistel põhjustel ei ole seda täielikult ära kasutatud ja see loomulikult seab küsimuse alla Euroopa Liidu võimekuse tegutseda ja läbi rääkida tugevaid kokkuleppeid, nii nagu me nägime TTIP-i ja CETA puhul mille seadsid küsimuse alla kodanike algatused ja järgmine peatükk. see käsitleb Hiinat ja see on väga huvitav peatükk, sellepärast et Hiina on viimase aastakümne jooksul tõesti imeväärselt muutunud ja ta on vägagi üleilmast, üleilmastamist äh, toetav äh, ja äh, samas ähm, siin on tegu ka mitmepoolse lähenemisega, aga samas me teame, et Hiina Ähm, samas üritab sotsialismile anda oma Hiina nägu ja, ja üritab ülejäänud maailmale selgeks teha, et nad on ähm, turumajanduslik riik ja samas, kus Hiina hirmutab USA-d, siis samas on ka Hiinal ka endal palju siseprobleeme, nii etniliste probleemidega on tegu kui ka siis vaesusega ja nii edasi. nii et mida Hiina üritab teha, et tal on nüüd see üks, üks tee või poliitika ja üritab investeerida oma lähinaabritesse ning ähm, ehitada ja kujundada oma välissuhted, aga me teame ka IMF-i eh, avaldustest ja ka Malaisiast ka, et tegelikult on probleeme investeeringutega üks V, üks D taristusse, siin on eh, eh, probleeme nii keskkonnaga, jätkusuutlikkusega ja nii edasi, need on kõik probleemid, mille pärast ka Euroopa Liit muret tunneb, inimõigused ja nii edasi. ja siin on tekkinud küsimusi üks V, üks D poliitikas, seega see tegelikult ohustab Hiina äh, lõimumist äh, ka siseriiklikult, sellepärast et see tähendab, vaatamata sellele, et Hiina inimesed peavad väga palju ohvreid tooma, sellegipoolest äh, see uus poliitika ei too neile mingit kasu ja see oleks kindlasti tagasilöögiks ka neile. nii et kui nad soovivad stabiilsust Hiinas säilitada, siis siin tuleb nende probleemidega tegeleda ja Hiina tegevus ohustab geopoliitikat mitte ainult selles piirkonnas, vaid ka rahvusvahelisel areenil, sellepärast et see on seotud ka USA tegevusega ja Hiina äh, Äh, tegevus kuusteist pluss üks äh, formaadis Euroopas, äh, nii et nad lähenevad Euroopa riikidele ja, ja ja Euroopat peetakse justkui üheks pereks, aga ikkagi nad pakuvad Euroopa riikidele erinevaid investeeringuid ja need investeeringud on samuti ka küsitavad, sellepärast et kas need investeeringud on kuidagi toetatud Hiinamaa, Hiina valitsuse poolt ja nii edasi, et siin, see on tegelikult oht ka Euroopa enda lõimumise jaoks. Äh, sest kui Euroopa Liidu mõningad äh, idapoolsed äh, liikmesriigid näevad, et tegelikult Hiina on parem partner kui mõned Euroopa Liidu liikmesriigid, siis see tekitab ohu. nii et selliseid pingeid on igal pool maailmas ja, ja kolm aastat äh, peale seda eufooriat, kui äh, külm sõda lõppes, kui räägiti ajaloo lõpust ja räägiti liberaalse demokraatia võidust ja nii edasi, see, leiti, et see mudel on eeskujuks kõikidele teistele, siis tuleb välja, et see ei ole õige. valitsused ei mõista, kuidas hakkama saada nende sise- ja välispingetega ja survetega ja me võime sellest rääkida veel ka küsimuste voorus, aga selge on see, et me tegelikult oleme ära unustanud ajaloo, me oleme ära unustanud selle, miks me kaupleme ja, ja mis juhtub siis, kui meil on protektsionism, mis saab kauba, miks meil on kaubandusreeglid. osaliselt ähm, on see ka valitsuste mm, läbikukkumine selles osas, et nad ei suuda edasi anda seda sõnumit, et miks kauplemine üldse aset leiab, kui palju tegelikult tänu kauplemisele on vaesust vähendatud, kui palju on läbi kaubanduse tagatud äh, rahu ja nii edasi, et see on, kõik need võimalused on käest lastud, äh, sellepärast et äh, majanduslik natsionalism on mm, suurelt pead tõstnud tänapäeval ja mul oli äh, väga hea meel, et ma sain selle raporti kirjutada ja ootan nüüd huviga teie küsimusi, aitäh. Uh, suur tänu, see oli tõesti vägagi äh, viljakas ähm, ja mitmekesine ülevaade praegusest olukorrast ja nüüd on äh, pall meie käes, et tegeleda äh, selle olukorraga ja kõigepealt soovis sõna meie kolleeg härra Pantseri, palun. suur tänu. mul oleks kaks küsimust. kaks küsimust selle ettekande kohta niisiis, milline on teie arvamus, kas meil on tegu lihtsalt sellega, et me peame siin lünka täitma? kas te kuulete mind? küsib härra Panseri. no problem. okei okay.. Lei poco fa, parlando della Cina, ha detto in sostanza che ha riempito un vuoto. niisiis, te ütlesite, et Hiina täitis äh, selle vaakumi, mille USA maailmaturule on nüüd jätnud. ja mm, paistab, et see on justkui nagu kutse Euroopale, et äh, siin veel kord jõuliselt äh, mängida oma rolli maailma majanduses. et ma ei tea, kas meil on siin tegu sellise tehnilise või füüsilise ülesandega, et me peame seda vaakumit täitma või, või tekib siin ka vajadus, et meil oleks vaja ikkagi tagada kvaliteet rahvusvaheliste kaubandusläbirääkimiste puhul. niisiis, te rääkisite, et, et et kaubandusläbirääkimised ja, ja mudelid on viinud keeruliste järelduste, tulemusteni ja nii edasi. aga võib-olla me peaksime kaubanduspoliitika kvaliteeti muutma. ja üks teine küsimus ka veel. mõne aja eest siin komisjonis me arutasime äh, asjaga Hiina uue äh, suursaadikuga ja asi ei ole mitte ainult kaubanduspoliitikas, vaid ka Hiina investeerimispoliitikas, näiteks kuidas nad tegutsevad Aafrika kontinendil. ja siin ei ole tegu mitte abiga, vaid, vaid tegu on tõesti maa enda kätte haaramisega, land grabbing uga. ja see mõjutab kindlasti ka rändepoliitikat, see mõjutab ähm, tööturgu ja nii edasi ja meie sooviksime teada teilt, kuidas meil oleks võimalik seda ähm, konflikti äh, lahendada, kuidas me saaksime Hiinaga paremini nendest probleemidest rääkida. ja nüüd me peame piirama kõneaega äh, kahe minutiga, kahjuks me, kuna me ei saa muidu aruteluga õigeaegselt lõpuni, härra Rüübik. suur tänu selle uuringu eest, see oli tõesti väga huvipakkuv ja meie kui eh, parlamendiliikmete jaoks on oluline ka see, et milline on teie arvates eh, parlamentaarse konverentsi roll, et me mõned aastad tagasi lõime ka parlamentaarse konverentsi, eh, kus rahvusvaheliste parlamentaarsed, parlamentaarse organisatsiooniga Genfis. meil oli hiljuti ka üks kohtumine, kus üle kolmesaja külalise osaleja oli kohal üle maailma ja mm, kas äh, see aitaks ka ähm, demokraatiat edasi, kui me ka kaubandusküsimustes samasuguselt läheneksime. ja teiseks, kuidas Euroopa Liit ähm, saaks kas rahaliselt või siis ka personaliga WTO-d paremini äh, toetada ja mm, ja mis saab ähm, Euroopa Liidu ähm, töökohtadest, kui Euroopa Liit ka protektsionistlikuks muutub, seda me kindlasti ei sooviks, ütleb härra esimees. Helmut Scholz, palun. aitäh, ka mina sooviksin tänada teid selle uuringu äh, läbiviimise eest ja, ja see on tõesti väga huvipakkuv, mul oleks teile üks küsimus. kas te selles uuringus mitte liiga palju ei eelda nendest majanduslikest protsessidest, mida siis erinevad poliitilised ähm, tegutsejad oma huvides kasutavad äh, üleilmastuvas ähm, maailmas ja, ja tänu sellele tekivad siis ka need majanduslikud sõltuvussuhted. et kas see protektsionism, mida Trump nõuab ei ole lihtsalt äh, teine vorm, mille all üritatakse poliitilist võimu haarata. me oleme seda juba varemgi näinud. Äh, selleks, et äh, et majandusstruktuuride, poliitiliste jõudude muutusi kuidagi teisiti kujundada oma huvides ja loomulikult me võime ka vaadata neid riike ja blokke ka eraldi, mida te mainisite. nii et me peaksime ka vaatama, mida, milline roll on diplomaatial eh, selleks, et eh, kujundada mõistlikku eh, väliskaubanduspoliitikat. selleks, et meie suhted oleksid ka produktiivsed teiste riikidega ja selleks, et me saaksime siis kasutada ka rahvusvahelisi organisatsioone vajalike organitega, kus me saaksime üksteisega mm, läbipaistvalt üksteisega asju arutada, selleks, et lahendust leida. ja härra Lins, aitäh selle uuringu eest, suur tänu ka selle Hiina käsitlusest. me just kohtusime ka Hiina delegatsiooni juhiga siin ja ka me rääkisime juba sellest kuusteist pluss üks äh, formatsioonist ja mina sooviksin rääkida ähm, küberturvalisusest. see on oluline teema ka kaubanduses. ja me äh, oleme kuulnud, et äh, jah, ähm, suurandmete teema on oluline ka Hiina jaoks, isegi kui ta ei ole nendel aruteludel alati esindatud ja olen rääkinud ka erinevatele äh, luureorganitega, näiteks Saksamaal äh, ja keeruliseks probleemiks on just andmekaeve, äh, Hiina kasutab seda ka oma kaubanduses ja Hiina, Hiina kaubandusest, näiteks ma tulen Ida-Saksamaalt ja, ja taastuvenergia on oluline teema ka kaubanduses. ja see on oluline ka jätkusuutliku arengu eesmärkide kontekstis. nii et mis puudutab ähm, jätkusuutlikku energiat, taastuvenergiat ja nii edasi, et kas me oleme siin ähm, paremas olukorras kui Hiina, me mm, muutume neist sõltumat-, sõltuvaks, sellepärast et Hiina on vägagi kaugele jõudnud selles valdkonnas ka Aafrikas. ja järgmine kõneleja, palun. suur tänu. siin oli palju teemasid, mida te ei hõlmanud, näiteks Euroopa Liidu protektsionism põllumajanduses äh, Ähm, on avaldanud äh, mõju nii Doha voorule kui ka arenguriikide põllumajandusele. samuti, et ähm, USA äh, dollari mõju ja see tähendab, et USA-l on tegelikult äh, praktiliselt kontroll kogu ähm, maailma rahanduse üle ja te rääkisite ka siin küll TTIP-ist ja sellelt, et USA sealt lahkus, aga mitte teistest lepetest, et te mainisite ka Euroopa Liidu madalat majanduskasvu ja probleemid, mis Euroopa Liidul on see, et meil on madal majanduskasv, aga kõrged maksud ähm, ja väljund majandusel on madal, eriti Saksamaal, ja seda te üldse ei maininud, te ei maininud ka ka massiivset ähm, Saksamaa kaubanduse üle, ülejääki. mis puudutab Hiinat, see Hiinal on kaupade puhul ülejääk milja, mis ulatub miljarditesse ähm, USA suunal ja, ja ka Euroopa Liidul suunal, aga seda ei ole mainitud teie uuringus. et kas see on jätkusuutlik või mitte jätkusuutlik, see on küsimus, millega tuleb tegeleda ja, ja samuti tuleb tegeleda ka sellega, et Hiina on ära kasutanud ka autoriõigust oma huvides ja samuti olete toonud välja huvitava punkti rände osas. et äh, Itaalias on siseränne väga suur, aga nad ei ole vägagi, äh, nad ei ole väga äh, õnnelikud selle üle, nii et see teie uuring on tegelikult ähm, mingi üliõpilase essee ja ma imestan, et me nii palju raha selle eest oleme maksnud suur tänu, järgmine kõneleja, proua Rodriguez. mis puudutab eelkõneleja sõnavõttu, siis äh, mina olen äh, siiski teisel seisukohal. mis puudutab rahvusvahelist äh, areeni kõiki valdkondi siin ma siin käsitlema ei hakka, aga ma leian, et tegelikult on ikkagi tegu väga hea uuringuga, mida te siin tutvustasite. ja veel üks ähm, märkus, millest ma puudust tundsin, on üks tegur. Te ähm, olete vaadanud äh, rahvusvahelist kaubanduse olukorda ja kas oleks ka optimaalseks ähm, strateegiaks Euroopa Liidu poolt äh, mõjutamaks ka seda, kuidas uut maailmakorda luuakse, et kuidas seda, siin lähtuda kokkulepitud äh, reeglitest, nii et me, mitte ainult USA ei pea ju kokkulepitud reeglitest kinni, vaid ka Hiina, et kuidas me selle olukorraga peaksime edasi liikuma. teiseks, äh, uuringust nähtub see, et teie leiate, et äh, mingit äh, alternatiivi justkui ei olegi, kui USA lahkub WTO-st. et, et kas on nii? kas me soovime tõesti USA-le sellist sõnumit edastada, kõik sõltub neist, et nemad on kõige tähtsamad, et kas see mitte ei äh, rõhutaks pigem seda mm, arvamust, et nad on tõesti väga olulised. võib-olla me peaksime vaatama ka selliseid alternatiivvariante ja kui jah, et siis kuidas neid kasutada. et loomulikult USA on võtmemängija. aga see on seotud eelkõige ka Trumpi enda isikuga ja tema arusaamaga Ameerika võimsust. ja nüüd kuusteist pluss üks Hiina poliitika, kas see ei ole mitte Hiina katse meid üksteisest eraldada? aitäh, järgmine kõneleja ei.... Ja zgadzam się z, przed, z przedmówcą, z moim sąsiadem. Aitäh. olen eelkõnelega nõus ta äh, rääkis osaliselt äh, seda, mida minagi soovisin öelda. see, mida me siin uuringust ähm, loeme, on, ähm, on ähm, tõesti maailmakaubanduse lihtsalt mingisugune nõrk ülevaade, aga Euroopa Liit on kõiges süüdi, Euroopa Liit on kõik äh, üle reguleerinud ja see on tekitanud takistusi õiglasele kaubandusele. siin ei ole mingit head lahendust ja jällegi on kõik üle ideologiseeritud, kõik need kaubanduslepingud on üle ideologiseeritud. Euroopa Liit üritab lihtsalt äh, oma nõudmisi teistele peale suruda erinevates kaubanduslepingutes ja, ja nii edasi ja nii edasi. ka LGBTI õigused pannakse kaubanduslepetesse sisse ja kõik muu ka ja tulevad hiinlased tahavad äh, kaubandust, äh, kaubelda meiega, mitte ideoloogiaga tegeleda ja meie siis loeme neile epistlit selle kohta, kuidas tegelikult asjad peavad käima nende oma riigis. ja eelkõige meie komisjon lööb selles mängus kaasa me räägime siin väliskaubandusest, aga tegelikult on hoopis ähm, tegu Euroopa Liidu ideoloogia pealesurumisega ja see, mis toimub põllumajanduses, on täiesti absurdne, täiesti haige. see on nii, nagu ähm, Nõukogude Liidus varem. siin tehakse justkui kaubandust põllumajandustoodetega äh, arm-, äh, vaeste riikidega, aga see, selline kaubandus on muutunud täiesti võimatuks. selline on tegelik olukord. aitäh väga! isegi mõningad teadlased on öelnud, et äh, Hiinal on ka mõningaid ideoloogilisi elemente nende strateegiates, aga igal juhul nüüd saab sõna härra Schuster. suur tänu, nii et ähm, maailm ei ole päris nii, ei peaks saama nii mustvalgeks ka muutma. aga nüüd ähm, ma küll põhjalikult teie uuringuga äh, tutvuda ei jõudnud, aga see ähm, protektsionismi käsitlus on natukene napp sellepärast, et te tõite siin ähm, välja mõningad, mõningad vastuolud, ütlesite, et USA on siin äh, superjõuks, aga, aga samas ei ole siin erinevaid nüansse välja toonud ja jah, tõepoolest äh, hegemoonia äh, tähendab ikkagi seda, et miski on ähm, kokku, kokku pandud jõuga ja nimelt just see roll, mis USA-l peale sõda oli, nad ei suuda enam kanda. ja seetõttu räägi-, me peaksime rääkima siin äh, sundvahenditest, aga samas äh, Hiina ei ole selline ainuvalitseja. aga samas nad, ähm, nad küll soovivad selleks saada ja äh, Hiina Kommunistliku Partei viimane konverents, kongress tõi selgelt välja, et nad soovivad ikkagi olla majanduslikult plaanis ja siis ka poliitilises plaanis mõne aasta pärast kõige tugevamad. ja, ja see on äh, seotud nii konsensusega kui ka erinevate sundvahenditega, nii et uus siididee ei ole mitte ainult selline valmistav projekt, vaid tuleb vaadata, mis on tagamõtted nii et äh, tegu on meil eelkõige äh, pika äh, kriisiperioodiga, millega, millega on seotud erinevad probleemid, aga aga Euroopa Liit üritab praegu sõlmida ühe kaubanduslepingu teise järel ja loodame, et me saame sellega probleeme lahendada, aga sellest ei piisa, ma arvan, me peame geopoliitiliselt hoopis laiaulatuslikumalt lähenema ja geopoliitiliselt me peaksime ka ikkagi eneseteadlikumalt tegutsema, mitte ainult USA tuules liikuma, nii nagu me seda peale sõja, sõja-aastatel tegime. suur tänu ja minu poolt äh, ka peale viimast kohtumist härra Junckeri ja härra Trumpi vahel. et see, teie viimane lõige uuringus ütleb, et äh, meil on vaja suuremat koostööd erinevates valdkondades. milline on teie seisukoht selle järelduse osas, milleni need kaks äh, suurmeest jõudsid? Oh, aitäh. esimene küsimus puudutas Hiinat ja võimuvaakumit, seda, kuidas Euroopa Liit saaks äh, luua kestlikku tulevikku, mis põhineb äh, kvaliteetsel kasvul, mitte aga millegi muu arvel kasvamisel. ma arvan, et Euroopa Liidul loomulikult on oma huvid seoses kestlikkusega, aga samas äh, on ju ka Euroopa kodanike huvides. Euroopa kodanikud tahavad näha tööõigust ja keskkonnaõigust puudutavaid äh, sätteid kaubanduslepingutes, lisaks TTIP-i vastaseid kampaaniaid võeti arvesse, kodanikuühiskonda kuulatakse ja nii edasi. tegelikult saaks mõelda vabakaubanduslepet või vabandust, välisotseinvesteeringute screen imist, mis tähendab seda, et kui keegi tahab investeerida, siis uuritakse ka tema tausta. minul on väikesed soovitused, ma ei saa öelda teile, mida Euroopa Liit peaks tegema ja selline otseinvesteeringute skriinimine on hea mõte, see aitab kaasa ka äh, riigiabi küsimustes, see aitab kaasa küberturvalisuse, äh, spionaaži äh, probleemidega, ehk siis on teatud kasulikke ettepanekuid ja inimestele peaks saama selgitada selgelt, missugune on Euroopa Liidu nägemus nendest küsimustest Euroopa Liidu välis- ja sisemõõde on dünaamilised, erinevad, vahel omavahel konfliktis. Euroopa projekt tekkis pärast teist maailmasõda, pärast mõtet, et liikmesriigid peaksid omavahel võitlemise lõpetama ja tegelikult kui suveräänsus äh, kokku tuua, siis on võimalik globaalseid probleeme paremini lahendada, näiteks kliima lepe, Pariisi lepe ilma USA-ta langeb kliimaleppe kokku ja selliseid aspekte tuleb arvestada eh, ka kodus otsuste tegemisel. teine küsimus puudutas parlamentaarset konverentsi küsimust, et kas see on kasulik mehhanism. ma arvan, et Euroopa Liit peab eh, oma positsioonidele jääma sellepärast, et kui Euroopa Liit hakkab praegu märkimisväärseid muudatusi tegema, siis ta panustab ise ka ebastabiilsusesse ja mingit suurt kava ju tegelikult ei ole. Brexit õpetab meile ka, et ega tegevuskava ei olnud, lihtsalt toimunule tuleb reageerida, tuleb tagajärjed vastu võtta, kusjuures praegugi ei ole selge, kas Ühendkuningriik siis läheb või mitte, ütleb kõneleja, ja see mõjutab ähm, ka praeguseid ärisuhteid mõistlik on see, et äh, see mudel tagajärgedest oleks pidanud varem välja toodama. nüüd äh, mina olen kaubandusjurist, ehk siis kui esimesed paar aruannet välja tulid, siis äh, e-, esimese paari koht-, paari eksemplari kohta öeldi, et ähm, siin ei keskenduta piisavalt ähm, välispoliitikale, jah, mulle meeldib see mõte sellest turumajandusliku staatuse teemast äh,, Eh, Hiina valuuta manipulatsioonide teemast. minu mandaat oli siin keskenduda nii diplomaatiale kui ka protektsionismile ja kaubandusele. Nende teemade käsitlemisel tuleb teatud teised teemad kõrvale jätta lihtsalt. nüüd iga riik kujutab endast poliitilist organit ja üks suurtest leidudest siin tegelikult seisneb selles, et poliitika kujundamisel ei võeta arvesse majanduslikke aspekte ja juhtubki nõnda, et suurte poliitiliste avalduste käigus tegelikult majandus langeb ja kodanikud märkavad päris kiiresti, kui nende eh, elatustase langeb, ehk siis jah, võib teha suurepäraseid avaldusi piiride kaitsest, kontrollist, suveräänsusest, aga see kõik eh, alati ei lähe seda teed, nagu loodetakse. üks asi, mis ehk unustati eh, enne Doha vooru Uruguay voorus, tegemist oli ühe üritusega, mis tähendas seda, et kui millegi poolt midagi järele anti, siis eh, näiteks teenuste kontekstis anti järele, siis kaotati selle arvel midagi põllumajanduses. ja president Trump proovib praegu eh, teistmoodi toimida, kui teatud, ta proovib osutada teatud kaubanduse valdkondadele ja proovib öelda, et eh, jah, et siin me kaotame, Euroopa Liit võidab aga see käitumine ei peegelda seda, kuidas Uruguay vooru käigus äh, asju kokku lepiti. inimesed tõesti unustavad seda, et äh, läbirääkimised ei puuduta korraga ühte sektorit, vaid paljusid sektoreid. siis Hiina kuusteist pluss üks, Aafrika küberjulgeolek. ma arvan, et Hiina välisinvesteeringute puhul on suund muutumas ma tegutsen Aafrika võimekute, võimekuste arendamise valdkonnas näiteks ka Afganistaniga. Äh, Afganistani analüüsin ja seal suhtutakse Hiinasse nüüd teistmoodi. inimesed teavad, et Hiina investeeringud ei ole jätkusuutlikud, et Hiinal on märksa pikem ajaraamistik mõttes sada või sada viiskümmend aastat, mis on märksa lühem kui nooremate demokraatiate eluiga ja tundub, et siin on kaks erinevat poliitika kujundamise mudelit. mina arvan, et äh, kui sellised standardid on paigas, siis jah, nüüd mõned kriitikud võivad öelda, et Euroopa Liit kehtestab oma ideoloogilisi standardeid maailmale, aga need on needsamad standardid, mis kaitsevad riike mitte jätkusuutlike investeeringute, keskkonna äh, õõnestamise, inimõiguste rikkumise eest, ehk siis need on need väärtused, mida me austame ja me ei taha, et keegi nendest standarditest allapoole langeb, olgu nad hiinlased või olgu nad ameeriklased, Aafrikas ka kindlasti hakkab suhtumine eh, Hiina investeeringutesse muutuma. küsimus sellest, et kas selleks kõigeks on liiga hilja, sellele peab veel mõtlema, see on mu küsimus. siis rahvusvaheline ülesehitus äh, pärast teist maailmasõda WTO-s liiguti jõupõhiselt süsteemilt reeglitepõhisele süsteemile, aga tundub, et nüüd pöördutakse tagasi äh, tugevama jõul põhinevale äh, läbirääkimisele, mis tegelikult tuleb kodanike huvide arvelt ja stabiilsuse ning hea ja soodsa ärikeskkonna arvelt. ilma Ameerika Ühendriikideta muidugi kõikides eh, lepingutes on teatud eh, lõhe, kuivõrd vähenevad mahud nii piirkondlikes lepetes, megapiirkondlikes lepetes, aga siiski võib argumenteerida, et reeglitepõhine süsteem siduva vaidluste lahendamise äh, mehhanismiga on siiski positiivne ja see aitab üle olla päevapoliitilistest vaidlustest. president Trumpi iseloom on üks prognoositavamaid, prognoositamatuid asju siin, ma ei tea, kas tal on lemmikuid, kas tal on vaenlaseid, kas need rollid muutuvad, ma ei tea, missugune on tema mänguplaan, ma tean ainult, et talle meeldib establishmenti õõnestada Eh, kõigutada struktuuri, ta leiab, et see on USA parimates huvides. eks aeg näitab, kas on või ei ole, aga on tõendeid, mis osutavad sellele, et pikemas perspektiivis see ei tööta. Euroopa Liit peab ehm, kaubandust teostama omaenda tingimustel ja eks Doha voor ei olekski toimunud, kui ehm, igaüks oma huvidest ei lähtuks. Euroopa Liit võib keskenduda ka teemadele nagu näiteks sugu või LGBTI õigused või mingisugused muud uued teemad, mis on kodanike meelest olulised, ehk siis Euroopa Liitu tegelikult tuleks tunnustada selle eest, et Euroopa Liit on näidanud üles vähemalt nägemust kestlikust arengust. ma ei ütle, et Euroopa Liit oleks kuidagi ideaalne, mina olen sellisest liikmesriigist, mis on äh, pigem kõhklev olnud Euroopa Liidu suhtes, kõik leiavad, et näiteks äh, põllumajandusega on probleeme, aga tegelikult lobistid, liikmesriikide lobistid on need, kes probleemi endast kujutavad ja ei saa öelda, et probleem on ühes konkreetses kohas või riigis. tegelikult on siin ikkagi ühiskondlik äh, probleem, ühiskondlik reaktsioon, mis on negatiivne üleilmastumise suhtes. oluline on tagada, et ebavõrdsus ei suureneks ja tuleb aru saada ka, mida kodanikud tahavad. ja kodanikud tahavad, et nende kaubanduslepetes oleks äh, peatükid, mis puudutavad tööõigust ja näiteks keskkonda. ehk siis me oleme praegu sellisel ristteel, sellisel ülemineku etapis ja me teame ajaloost, et protektsionism ja tollimaksud ei tööta pikemas perspektiivis on ka üleilmsed probleemid nagu ränne ja keskkonnaprobleemid ja me ei tohi unustada, et suveräänsuse eh, ühendamine riikide vahel teeb tegelikult kõik vahel tugevamaks. aitäh, aitäh kõigile, kes selle eh, uurimuse ettevalmistamisel eh, osalesid. Bob Dylan on laulnud, et ajad muutuvad ja tõsi, on see ka praegusel hetkel. Bob Dylani laulus kutsutakse üles ka poliitikuid tegutsema, mitte lihtsalt passima. niisiis aitäh teile kõigile, aitäh, et ähm, osalesite koosolekul ja meeldivat õhtut!